toimus kahekümne kuuendal aprillil äh, kaheksakümne kuuendal aastal. see kuupäev jäi meie kõigi mälestustesse kolmkümmend aastat tagasi ähm, äh, kahekümne kuuendal aprillil kaheksakümne kuuendal aastal plahvatas äh, toonases Nõukogude Liidu Vabariigis Ukrainas Tšernobõlis tuumajaama äh, jahutustorn ja see tõi kaasa kohutava katastroofi, äh, katastroofi, millel olid täiesti ettenägematud ja kohutavad äh, tagajärjed, atmosfääri paiskus radioaktiivne materjal, Valgevene, Ukraina ja Venemaa suured territooriumid said saastatud ja ka Äh, Kesk-Euroopasse jõudis see saastus ja kuni tänaseni ähm, ei ole äh, teada, kui palju inimesi äh, täpselt haigestus ja suri selle katastroofi tagajärjel ja tõenäoliselt ei saada seda täpset arvu kunagi teada, kuid hinnangute kohaselt on Äh, haigestunute ja äh, hukkunute arvud olnud äh, erinevad, kuid sõltumata sellest, millised need arvud on olnud, need arvud on kõigele vaatamata olnud tohutu suured, me oleme kuulnud tuhandetest ja tuhandetest haigestunutest ja surnutest. ja kui rääkida nüüd koristustöödel osalejatest, siis nende näol oli tegemist enamjaolt noorte meestega, kes saadeti sinna katastroofi tagajärgi likvideerima ja nad pidid tegema tööd ilma sugu, ilma igasuguse ähm, kaitsevarustuseta. ja neid me peame tänama selle eest, et tagajärjed ei olnud veel, veelgi hullemad. Need inimesed, need kangelased Ähm, maksid oma töö äh, tõttu oma tervise ja eluga ja sealt piirkonnast pidid sajad ja tuhanded inimesed äh, oma kodudest lahkuma, äh, oma kodud hülgama, väga paljud inimesed tuli ümber asustada mujale. ja ka täna on selle piirkonna maapind ja seal kasvanud toit saastunud isegi äh, lapsed, kes sündisid aastaid ja aastaid pärast katastroofi, on selle all kannatanud. Tšernobõl on mälestus ja meenutus katastroofist ja Tšernobõl on endiselt probleemiks tehniliselt ja rahaliselt on äh, sealse olukorra äh, lahendamine ja parandamine kohutavalt äh, kallis ja Äh, kõige varem kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, valmib äh, see kaitserajatis ja see läheb maksma umbes poolteist kuni kaks miljardit eurot, kuid tuumaenergia kasutamise otsus on liikmesriikide pädevuses Euroopa Liidus, kuid radioaktiivne saaste ei tunne riigipiire ja seetõttu ei tohi ka ennetustöö äh, riigipiiridega olla piiratud äh, ja äh, kui mõelda ka Fukushima katastroofile, siis sellega seoses peame mõtlema ka Euroopa saja neljakümne viiele tuumajaamale, mis võivad endaga kaasa tuua ohtusid olles kõrgemal ähm, parteipõhisest tüülist ja vaidlusest ja riigipõhistest vaidlusest, ähm, peame me mõistma, et äh, igal juhul tuleb ähm, mälestuses hoida seda katastroofi ja selle kontekstis hoolitseda selle eest, et Euroopa tuumajaamad oleksid äh, meie mandril turvalised äh, see on äh, see, ähm, mida me äh, peame olema õppinud äh, Tšernobõlist, mis leidis aset kolmkümmend aastat tagasi ja Fukushima katastroofist. me peame seda ülesannet väga tõsiselt võtma, suur aitäh tähelepanu eest! lugupeetud kolleegid, sel nädalal oli mul au proua Maral Kubasit äh, äh, tervitada, ta on Ameerika Ühendemiraadide parlamendi spiiker ja äh, ta on meil siin täna äh, külas